ja mul on ka terve rida teadaandeid, eilne protokoll on kättesaadav, kas on märkusi? tundub, et mitte, siis sellega on see vastu võetud. härra, teil on kodukorda puudutav küsimus? kuulame teid. ma sooviksin sõna võtta, sest oleme siin kuulnud teatud asju, mis ei vasta tõele, härra proua Simmer. selleks, et päevakorda võetaks äh, viha ning äh, vägivalla teema äh, sisserändajate suhtes eelmisel nädalal toimus ka vastav meeleavaldus Ateenas eelmisel nädalal see oli ja see oli tegelikult kolme inimese mälestuseks, nende inimeste mälestuseks, kes kaotasid oma elu üheksakümne kuuendal aastal. nüüd aga on ette nähtud ühine arutelu